ja see on siis äh, komisjoni avaldus kriisi kohta põllumajandussektoris, äh, välja on jäetud siit piimasektor ja tahaksin tervitada siin proua volinik Fischer-Pooli ja annaksingi teile siis nüüd sõna. president, president äh president, lugupeetud parlamendisaadikud, kõigepealt ma tahaksin teid tänada selle võimaluse eest, et te mind kutsusite siia, et ma saaksin selgitada, milline on praegune majandusolukord põllumajandussektoris. rahandus ning majanduskriis on mõjutanud ka põllumajandussektorit. me oleme olnud tunnistajaks sellele, kuidas nõudlus on vähenenud vahetuskursid on muutunud, laene on raskem saada, kõik need tegurid on mõjutanud põllumajandustoodete hinda ja samuti talunike sissetulekuid. ametlikud hinnangud põllumajandustulude, sissetulekute kohta äh, jõuavad meieni alles selle nädala lõpul, aga me võime juba eeldada, et need sissetulekud on langenud oluliselt äh, käesoleva aasta jooksul, kui võrrelda neid sissetulekuid siis varasema aastaga, eelmise aastaga arvestades neid arenguid, mis on toimunud ja äh, põllumajandustoodete hindu, siis selline langus on loomulik pärast seda esialgset äh, sissetulekute langust, mille tunnistajaks me olime kahe tuhande kaheksanda aasta sügisel, äh, võib seda uut sissetulekute langust äh, pidada, pidada mitte tingituks sellest, mis oli, oli kuidagi seotud põllumajandustoodete hindade suure tõusuga mõned aastad varem president, ma tahaksin keskenduda mõningatele raskustes olevatele sektoritele. me oleme kahe tuhande kaheksandal aastal näinud, kuidas hinnad langesid sellepärast, et saak oli hea. samas viimastel kuudel on hinnad tõusnud, eriti nisu ja maisi osas arvestades neid arenguid, ei oleks kohane antud hetkel erakorralisi meetmeid rakendama astuda, nagu näiteks interventsioonipakkumiste välja kuulutamine äh, või hakata eksporditoetuste tagastamisega tegelema olukord on pisut teistsugune äh, sööta odra osas, kus eksport on vähenenud ja siseturul on hinnad väikesed, aga sekkumine, nagu te teate, on just alanud ning sellest peaks olema kasu söödateraviljaturul. Äh, sealihasektoris on olukord ka veel väga keeruline, majanduskriis tabas seda sektorit sel hetkel, kui see sektor ei olnud veel põhjalikult toibunud äh, nendest raskustest, mis selles sektoris olid kahe tuhande seitsmendal aastal. hinnad sellel aastal on madalamad kui möödunud aastal, samas äh, Äh, peame asjale lähenema ka positiivselt, me näeme, et söödahinnad on stabiilsemad, kui need olid kahe tuhande seitsmendal, kahe tuhande kaheksandal aastal. ja kuigi eksport on kahe tuhande kaheksanda aasta tasemest allpool, Äh, loodame me, et need on siiski kõrgemad, kui olid kahe tuhande seitsmendal aastal. nii et, et äh, üldkokkuvõttes minu meelest ei ole piisavat põhjendust äh, selleks, et me võtaksime kasutusele täiendavad turuinstrumendid antud hetkel. aga ma võin teile kinnitada, et me jälgime seda olukorda väga tähelepanelikult. et puuvili ja köögivili majanduskriis on Äh, toonud kaasa väiksema tarbimise siseturul ning ka eksporditurgudel on toimunud mõningane vähenemine. see on mõjutanud äh, puuviljade ja köögiviljade hindu, arvestades aga selle sektori iseloomu, oleme me otsustanud siis viimase reformi käigus, äh, sektori reformi käigus, et et selleks, et selle sektori probleemidega toime tulla, tuleb äh, tootjate organisatsioonid muuta ligitõmbavamaks ja muuta tootjate ühendused ka vastutavaks kriisi haldamise eest. tootjate ühendused äh, siis annavad täna nelikümmend protsenti puuvilja, köögivilja toodangust ning Nad äh, võivad mood-, moodustada ka majanduslikult tugevamaid ühendusi, eriti arvestades seda, et tänane kriis ei tunnista riigipiire. kahe tuhande seitsmendal aastal viidi läbi reform, äh, kus me nägime ette stiimulid tootjate ühendustele selliste meetmete tarvitusele võtmiseks, samuti Äh, andsime neile uued kriisiga toimetulemise vahendid nagu keskkonnasõbralik äh, saagikoristus, äh, mis siis nagu täie-, täiendavad traditsioonilisi meetmeid. samuti me oleme loonud õigusliku raamistiku, mis võimaldab köögivilja ja puuviljatootjatel turgu mõjutada ning seda stabiliseerida. aga meil on vaja veel altpoolt tulevaid meetmeid, mille eest komisjon ei saa vastutada seega ma kutsun äh, üles äh, tootjate ühendusi tegutsema, äh, kutsun üle, ma arvan, et liib-, liikmesriigid ja talunikud peaksid vaatama, millised on need tootjate ühendused erinevates liikmesriikides ei ole ju veri, eriti arukas, kui tootjate ühendused hakkaksid üksteisega konkureerima, selle asemel, et konkureerida siis jaesektoris. oliiviõli sektor. oliiviõli hind äh, tõusis rekordtasemele neli aastat tagasi, kuna ilmastik oli ebasoodus. Äh, sellest ajast saadik on aga aset leidnud kolm edukat saagikoristusaastat ja ka majanduskriis on viinud selleni, et hinnad on väga madalad komisjon äh, reaktiveeris hiljuti eraladustamise ning äh, turg reageeris koheselt ning hinnad on pidevalt toibunud. seega vaatamata headele prognoosidele saagi osas juba neljandat aastat järjest, on äh, varud siis koristusperioodi alguses olnud suhteliselt madalad ja me loodame, see sektor kosub. kokkuvõtteks võin öelda seda, et on mõned arglikud märgid äh, olukorra paranemisest, nii ma olen nõus, et tuleb olukorda tähelepanelikult jälgida. see võimaldab meil tegutseda siis, kui vaja. tegemist oli siis lühikese ja kiire ülevaatega Äh, lühiajalistest meetmetest, aga ma tahaksin teile kinnitada, et me pöörame tähelepanu ka keskpikka ja pikema perspektiiviga seonduvatele küsimustele, eriti sellistele küsimustele nagu äh, lisandväärtuse jaotumine turundus, toiduainete ahelas ja samuti see, kuidas hindade muutlikkusega toime tulla. ma olen kindel, et me pöördume nende oluliste teemade juurde veel korduvalt tagasi, aitäh! Thank you, Mrs Commissioner! parun οι ομιλητές εκ μέρους των πολιτικών ομάδων. Suur tänu, proua volinik ja nüüd fraktsioonide nimel kõnelejad ja kõigepealt saab Rahvapartei nimel sõna härra Tess kaheks minutiks, palun. suur tänu, proua president, proua volinik, kallid kolleegid nii eelmisel kui ka sellel aastal demonstreerisid piimakarja kasvatajad nii siin kui Brüsselis ja seda kõva häälega ning jäi mulje, et ainult piimakarja kasvatajatel on raskusi, kuid tegelikult on ka kõik tagulunikud suurte probleemide ees. nii sigade kasvatajad äh,, kodulindude kasvatajad, viinamarjade kasvatajad, nad on harjunud sellega, et mõni aasta on parim, mõni aasta on halvem ja sellepärast nad ei tule kohe tänavale. minu arvates on väga hea, et me täna vaatame ka nende talunike olukorda. ja proua volinik, teie ütlesite, et majandus- ja finantskriis põjutas äh, kõiki põllumajanduse valdkondi ja meil tuleks nüüd mõelda, kuidas me saame sellele olukorrale vastata me peame rääkima talunikega ja mina olen seda teinud ning ma kuulen nendelt, et nad saavad tegelikult turgudel hakkama ainult nendes olukordades, mitte kus olukord on väga raske, nagu näiteks eelmine aasta piimakarja kasvatajatel. aga millest talunikud aru ei saa, on see, et me näeme neile ette üha rohkem bürokraatlikke tõkkeid ja seda Euroopa Liidu tasandil talunikud teevad oma igapäevast tööd, nad tahavad oma loomi sööta, lehmakarja lüpsta ja nad ei taha neid administratiivseid ülesandeid täita mis me neile oleme peale pannud. Nad toodavad äh, toiduaineid, äh, toiduainete hinnad tõusevad, nemad saavad järjest vähem, nad maksavad üha rohkem maamaksu ja need bürokraatlikud tõkked aina suurenevad. ning kui ma loen nüüd seda, mida öeldi põlluministrite nõukogus, siis mul on hirm, ma tõesti ei tea, kuidas talunikud meid vastu võtavad ja ma tõesti loodan, et meil oleks tõesti võimalik talunikke toetada ja lasta neil teha oma põhitööd, ehk siis äh, toota põllumajanduslikke tooteid, mis on meie igapäevaelus ja toidus väga tähtsad. aitäh! suur tänu, härra Tess! ja nüüd saab sõna sotsiaaldemokraatide ja demokraatide nimel härra De Castro kaheks minutiks. suur tänu, härra president, proua volinik, kallid kolleegid taas kord äh, oleme tulnud täiskokku selleks, et rääkida põllumajandussektorit tabanud kriisist. Euroopa Parlament on viimastel kuudel mitu korda rääkinud sellest, milline raskus on tabanud äh, piimasektorit. me oleme nõudnud, et nõukogu ja komisjon kiirelt tegutseksid ja tulemusi ongi juba saavutatud, äh, isegi kui need tulemused on esialgu veel poolikud, kuid vähemalt on eraldi fond loodud piimasektori jaoks, mille suuruseks on kolmsada miljonit eurot samas aga me nüüd näeme, et äh, põllumajandussektorit, äh, sektorisse on piimasektori kriis äh, laienenud ja naftakriis muidugi ei aita asjale kaasa ja puu- ja juurviljasektor on tõsiselt põlvili. tegemist on, nii nagu volinik ütles, tsüklilise probleemiga väga raske majanduslik olukord on viinud nõudmise vähendamiseni ja stagnatsioonini turul. see on kriis, mis võtab järjest murettekitavamaid tuure ja järjest enam korraldatakse põllumeeste poolt üle terve Euroopa meeleavaldusi ning see on sümptomiks väga murettekitavale olukorrale talunikud on muidugi mures oma tuleviku sissetuleku eest ja sellepärast otsustas Põllumajanduskomisjon detsembri viimasel kohtumisel kutsuda komisjon siis täiskokku selleks, et rääkida põllumajandussektori kriisist ja sellepärast me sellest siin täna räägime ja, ja peaksime keskenduma erinevatele tootmissektoritele me eeldame seda, et komisjon ennekõike kasutab ära kõik need vahendid, mis on praegu kättesaadavad turu stabiliseerimiseks ning et julgustataks siis nõudluse äh, osas positiivsemaid arenguid. kuid samas peab äh, muidugi pilgu suunama ka tulevikku, tuleb äh, tagada teatud kindlus turul, oluline on see, et ÜPP jätkub suure Euroopa poliitikana, see on kõikide liikmesriikide huvides, Rootsi põhi, Põhja-Rootsist kuni äh, Lõuna-Küproseni. talunikud tahavad vastuseid täna ja praegu ja me peame oma menetlustavasid selle tõttu oluliselt kiirendama, et kriisist üle saada ja et võib-olla hiljutistest kogemustest ka midagi õppida. ma arvan, et aja raiskamisele tuleb panna piiri ja tuleb hakata tegelema selle väga keerulise olukorraga, mis järjest enam halveneb vastasel juhul ja me tahaksime mingisuguseid konkreetseid uusi mõtteid komisjonilt kuulda selles küsimuses. suur tänu, äh, proua de Castro, härra de Castro, pidasite ka väga hästi kõne eest kinni ja nüüd saab ALDE fraktsiooni nimel sõna proua Haakin suur tänu, proua president, lubage tänada voliniku olukorra kirjelduse andmise eest, kuid ma tahaksin keskenduda ühele valdkonnale, kus on midagi ära teha, nimelt eh, GMO-de, eh, GMO-de eh, positsioon praegu söödaturul, need on mitte heaks kiidetud GMO-d, volinik on andnud mulle kirjaliku vastuse, öeldes, et nad on väga kiiresti valmis heaks kiitma teatud GMO-d kuid endiselt me oleme ajast maha jäänud, järgmine probleem on Brasiilia, kes oma heakskiidu äh, menetlust vähendanud kahekümne kahe kuuni. me kõik teame seda, et põllumajandussektori marginaalid on väga väiksed ja ainus ja vähim, mida põllu, põllumehed saaksid oodata, on see, et äh, tootmiskulud ei suureneks äh, selle tõttu, et Euroopa on tegutsemas aeglaselt see oleks kahekordne koristamine, karistamine. Iirimaal näiteks lisakulud tänu sellele, mis GMO-de heakskiitmisega on tekkinud, on kakskümmend miljonit dollarit ja lisaks seda, see, sellele, et meil on väga vähe GMO-sid turul ja kui me kiirendaksime heakskiidumenetlust, siis see oleks hea, kuid tehnilised äh, lahendused on endiselt äh, vajaka. suur tänu, kallid kolleegid, palun pidage kõnn kinni kõneajast äh, rohelistel järgmisena sõna härra Hoisling, kaks minutit jah, proua volinik, lugupeetud daamid ja härrad, te andsite väga lühikese vastuse kriisile ja ma ei kuulnud teilt ka mitte mingeid lahendusettepanekuid. jah, me oleme kriisis ja meil on teraviljasektoris äh, kriis, äh, samamoodi ka aedviljasektoris ja viimase kahe aasta jooksul on oma pillid kotti pannud viiskümmend kaks protsenti seakasvatajatest ja ma ei kuule mitte ühtegi ettepanekut komisjonilt, tema räägib pigem siin majanduskriisist mulle tundub, et praegu te ei ole päris täpselt aru saanud, et tegemist ei ole mitte majanduskriisiga, vaid et põllumajanduspoliitika suunised on olnud äh, valed, me oleme läbi kukkunud ja orienteerumine maailmaturule ei ole lahenduseks põllumajandus majanduse jaoks. järgmised aastad on otsustava tähtsusega ja mul on sellepärast väga hea meel, et põllumajandusministrid Pariisis ja eriti just Saksamaa põllumajandusminister väga selgelt ütlesid, kuhu me peame edasi liikuma. meil on vaja planeerimiskindlust ja peale selle põllumajanduspoliitika peab olema jätkusuutlik ja mõtlema pikaajalise perspektiiviga. Äh, hinnad äh, langevad äh, ainult Äh, kokkuostuhindadena ehk siis talunike jaoks, mitte tarbijate jaoks, nii et siin on midagi täiesti valesti. Te ütlesite, äh, proua volinik, et me peame talunikke toetama, aga ta ei ole öelnud, kuidas seda teha. meie üritame vastuseid sellele küsimusele anda. ja tegemist on tõesti väga tähtsa küsimusega järgnevate aastate jooksul. talunikest ei tohi saada ainult tooraine tootjaid, vaid neil peab olema väga oluline ja aktiivne roll üleüldiselt turul põllumajandus, mis on kogu aeg hinnasurve all, toob endaga kaasa kvaliteedi languse põllumajandus, mis muutub järjest rohkem tööstuslikumaks, tähendab ka seda, et mitmekesisus kaob ja tööstusele suunatud äh, põllumajandus suurendab ka CO2 ja metaani heitmeid. me ei saa siin rääkida kliimamuutuste vastasest võitlusest, kui me toetame põllumajanduse tööstuslikustamist ja sellepärast tuleb parlamendil leida lahendused ja me loodame, et meil on volinikuga võimalik teha head koostööd. suur tänu, härra Hoisling ja nüüd saab härra Nikolson sõna kaheks minutiks ECR fraktsiooni nimel. suur tänu, proua president, me kõik mõistame miks paljud põllumajandussektorid on praegu väga mures ja nad tõesti arvasid, et me võib-olla liiga palju pöörame tähelepanu piimasektori kriisi lahendamisele, aga need, kes olid sellega asja otseselt kursis, teadsid, et alternatiivi meil ei olnud ja loodetavasti meil nüüd õnnestub lahendada ka teised probleemid põllumajandussektoris, vähemalt osad nendest, ja saame keskenduda siis teistele valdkondadele ka. rääkisime siin näiteks teraviljakasvatajate äh, probleemidest, keda on tabanud äh, hinna kukkumised, ja minu piirkonnas näiteks äh, kartulikasvatajad, õunakasvatajad kõik on probleemides, ma võiksin siin pika nimekirja ette lugeda nendest valdkondadest, kus muresid on palju, kuid tuleksin tagasi ja tõotaksin seda, mida ütles proua Harkin. nimelt on uute GMO-de heakskiitmine impordi osas siis viibib, viibima jäänud. sööda hinnad, niimoodi ajame me lakke, see puudutab nii meie karjakasvatajaid kui ka linnukasvatajaid ja kui me seda heakskiiduprotsessi kiirendaksime, siis see aitaks olukorda oluliselt parandada. me oleme tõsisesse ohtu sattunud, oht on nimelt selles, et Äh, bürokraatiat on liiga palju ja et äh, seadusandlus kägistab meie põllumehi ja seda on väga selgelt näha esimesel jaanuaril, kus äh, CPA idee käivitumis on minu meelest täielik ajaraiskamine. ÜPP vahearuanne tõi kaasa üsna mitu muudatust ja neid on tulemas veelgi, kuid minu meelest tuleks üle vaadata kogu nende muudatuste mõju tööstusele. ma tean oma isiklikust kogemusest oma valimispiirkonnas, et paljud äh, lambakasvatajad ja karjakasvatajad lihtsalt jätavad maha äh, oma tegevuse, see on väga murettekitav areng ja me peame vaatama, äh, kuidas me toetame nii äh, veisekasvatajaid kui ka linnukasvatajaid, kuidas neid äh, kaitsta. lisaks sellele veel lambakasvatus, need on väga mõistlikud keskkonna mõttes, neid saab kasvatada sellistes piirkondades, kus alternatiivi ei ole ja me tõesti peaksime vaatama, kuidas me seda tööstuse osa toetame, suur tänu. suur tänu ja suur tänu härra Nikolsonile ja nüüd härra Lehja Rikk kuue nimel poolteist minutit. president, te ütlesite just, et põllumajanduskriis on väga sügav ja sellest me oleme kõik teadlikud. jah, väikese ja keskmise suurusega talunikud ei tule enam toime, aga volinik, see ei ole tingitud tehnilistest probleemidest, see on tingitud teie poliitikast, reguleerimisest, mida te peale surute ühtne põllumajanduspoliitika, miinimumhindade kaotamine, selline vabakaubanduslik lähenemine ühenduse e-, enamsoodustusrežiimile. Äh, nüüd me oleme hakanud mõtlema uue põllumajanduspoliitika üle, nüüd on aeg mõelda põllumajanduspoliitikale kui Äh, hüvele kõigi kodanike jaoks. Äh, uue, uus põllumajanduspoliitika peab olema territoriaalne poliitika, toiduainepoliitika, keskkonnapoliitika, me peame paika panema selle suuna, kuhu me soovime liikuda, enne kui me hakkame eelarvet paika panema. kuidas asjad ka ka ei oleks, me peame maksma töö eest vähemalt miinimumpalka tootja äh, äh, annab meile lisandväärtust, äh, tagab toiduainetega varustatuse, võitleb näljaga, hoolitseb ka kõik need keskkonnahügieeni aspektid peavad koos käima. Need on need asjad, mida me peaksime nõudma ja mille üle me peaksime arutama ja need aitavad meil lõpuks sellest kriisist välja tulla suur tänu ja järgmiseks härra Fontana, kaks minutit EFT fraktsiooni nimel, palun. suur tänu, proua president, kallid kolleegid, proua volinik. põllumajandussektori kriis on kiire territoriaalse laienemise tagajärjeks viimastel aastatel ja peale selle ka turud üleilmastusid põllumajandust ja ka maastikku tuleb kaitsta, lähtudes lepingus paika pandud põhimõtetest, eriti artiklid kolmkümmend ja kolmkümmend kaheksa on väga tähtsad, kolmkümmend kuni kolmkümmend kaheksa. seal on väga selgelt äh, juriidilised meetmed äh, välja toodud. Need juriidilised sätted panevad paika turgudesse sekkumise ja meie sekkumisvõimalused üleüldse olukord on praegusel hetkel väga raske. kogu põllumajandussektor kannatab, eriti äh, puuviljade, aedviljade ja teraviljatootjad. põllumajandust ei tule mitte ainult toetada, ei, meil on vaja turuabi ette näha ka lepinguga on see lubatud, kuid praegusel hetkel on meie võimalused piiratud. me nägime seda piimasektori kriisi ajal ja praegusel hetkel aedvilja ja puuviljade puhul meil tuleb Euroopas otsuseid kiiremini vastu võtta selleks, et olukorda parandada, selleks, et põllupidajad saaksid kergemalt hingata. praegu tundub, et nad on ära unustatud. me peame tõesti mõtlema selle peale, mida Euroopa turgudel ette võtta, kuidas meil oleks võimalik oma tooteid kaitsta, eriti väljaspoolt tuleva puuviljade ja aedviljade eest. meil on vaja reegleid, millest kõik kinni peaksid. meil tuleb hoolitseda selle eest, et ka kolmandad riigid peaksid kinni meie reeglitest, need riigid, kellega me oleme kaubandussuhetes. niimoodi on meil võimalik vältida turumoonutusi ja võimalik toetada oma talunikke ja põllumajandustooteid suur tänu, härra Fontana ja nüüd jätkame iseenda nimel kõnelejatega, esiteks härra Papastamkos, palun. härra, suur tänu, proua president. jah, meil tuleb väga palju asju üle kontrollida, meil on siin probleeme puuvilja, nisu, oliividega ja meil tuleb tõesti mõelda põllumajandustootjate peale meie koduriikides. kakssada tuhat tonni äh, tooteid äh, jääb realiseerimata, tegemist on äh, kriisiga, kus tuleb midagi ette võtta, me peame aktiivselt sekkuma põllumajandustooteid, millel on kaitstud päritolumärk, neid tuleb eriti kaitsta. siis veel ka toiduained erinevad, meil on väga suur kriis me rääkisime siin piimandussektori kaitsest. karjakasvatus Kreekas on väga hullus olukorras ja üks suuremaid probleeme on nimelt piima pärit tolu äh, sissekanne. minu arvates on väga mõistlik, et paika pandakse regioon, kust piim on pärit, sest niimoodi on võimalik ka tarbijaid teavitada aga seda ei ole siiamaani tehtud ja see on väga raske, nii et meil on vaja Euroopa siseselt kui ka Euroopast väljaspoolt äh, tulevatele toodetele paika panna selge märgistussüsteem. meil tuleb ka toiduaine ahel väga läbinähtavaks teha ja hoolitseda selle eest, et käärid äh, kokkuostuhindade ja lõpphindade vahel ei oleks nii suured, nagu nad praegu on. siis eelarve kahe tuhande kümnendaks aastaks, seal on vaja viidata sellele, et meil tuleb välja töötada selged meetmed äh, erakorraliste olukordade jaoks reageerimiseks. suur tänu, ütleb proua president ja nüüd saavad sõna järgmised kõnelejad, härra Tabajati, üks nimelt, palun. suur tänu, proua president. kui keegi räägib täna põllumajanduse kriisist, siis ei saa me kriisi puhul viidata ainult maailmaturu raskutele, ei, põhjuseks on hoopis Euroopa Komisjoni neoliberaalne poliitika viimastel aastatel. see tõi endaga kaasa kriisi. kui me juba praegu oleme sellistes raskustes põllumajandussektoris, siis mis saab siis, kui pärast kahe tuhande kolmeteistkümnendat aastat põllumajandustoetuseid kärbitakse? me, mulle tundub, et Euroopa Liidu põhimõtted tuleb üle vaadata. karjakasvatus on väga raskes olukorras, samamoodi teravilja tootmine ja nii edasi. on väga tähtis, et põllumajandusorganisatsioonidele eraldataks rohkem raha, praegused vahendid ei ole piisavad on hirmutav näha, et Euroopa Liidu netoimport suur tänu, härra Tabati, kõnelejad katkestati, järgmiseks proua Kööling, palun. aitäh, president, kui te tahate teada, kui raske talunikel on, siis vaadake ainult äh, Ühendkuningriigi modifitseeritud äh, alamsissetuleku piiri, selle järgi siis määratakse, millised pered elavad vaesused Äh, viimaste näitajate kohaselt äh, üks neljandik Briti talunikest elab allpool vaesuspiiri. asi ei ole ainult põllumajanduspoliitikas, meil oleks vaja asjale läheneda tervikul, terviklikult. tarbijad soovivad kõrgekvaliteedilist toitu, mis on toodetud nii kodule lähedal kui võimalik. Euroopa Parlament peab kuulama tarbijate nõud, nõudmisi, et toodete päritolumaa oleks selgelt tähistatud meil juba on olemas päritolumaa märgis paljudel toiduainetel ja ei ole mingit põhjust, miks selline märgistus ei võiks olla kohustuslik kõigis sektorites. samuti peaks ka töödeldud toiduainetel olema äh, koostisosade päritolumaad tähistatud. Ähm, me vaatame praegu põllumajanduspoliitikat läbi, loodame, et me kasutame võimalust. suur tänu ja proua Figueiredo poolteist minutit aitäh, president. aastate jooksul, arvestades kõiki neid muutuseid, mis põllumajanduspoliitikas on toimunud, me oleme, näeme nüüd, milline on nende asjade mõju. me peame mõtlema alternatiividele. kahjuks pole keegi soovinud meid kuulata ning täna me oleme sellises katastrofaalses olukorras nagu näiteks Portugalis me hoiatasime teid, millised on liberaliseerimise tagajärjed, mis juhtub, kui äh, põllumajandustoodetega kauplemine liberaliseeritakse. inimesed on alati öelnud, et toiduainetesse ei saa äh, suhtuda samamoodi nagu mis tahes muudesse tööstustoodetesse. põllumajandus peab andma kaubandusorganisatsiooni režiimidest väljaspoole jääma. Äh, toiduainetega ei saa läbi viia finantsspekulatsioone Äh, põllumajandusel peab olema priviligeeritud saa-, staatus, me soovime toiduainetega varustuskindlust, me peame aitama ja toetama neid, kes põllumajandussektoris tegutsevad. Äh, me oleme piimanduskvootide lõpetamise vastu. Äh, põllumajandusel on teatud iseloomulikud jooned, eriti lõunapoolsetes riikides ning nendest tunnusjoontest tuleb lugu pidada, me peame tai-, kaitsma tootjaid, inimesi, kes toodavad kõrgekvaliteedilisi tooteid nagu oliiviõli, vein äh,, puu- ja köögiviljad, samuti äh, me loodame, et liha toodetakse ikkagi äh, erinevalt sellest, kuidas seda toodetakse näiteks põhja pool. me peame vaatama ka, milline, arvestama ka sellega, et tootmistegurite hind on kasvanud, kütuse hind on tõusnud ja selle eest ei ole mingit hüvitist. ärge unustage ka seda, et põllumajandus annab maapiirkondades tööd me peaksime talunikele andma priviligeeritud staatuse ja maapiirkondadele, nii et, et need inimesed saaksid jätkata äh, kohalike toiduainete tootmist, me peame talunikest lugu pidama, nemad on need, kes toodavad seda toitu, mis meie ellujäämiseks nii oluline on. suur tänu, proua Figureida, härra Agnew, kaks minutit. president näib, et minust on ajutiselt saanud proua Haakini fännklubi liige ma juhin teie tähelepanu kriisile, mis äh, GMO-dega seoses valitseb. Äh, võib-olla on lahendus kuuekümnest tuhandest tonnist sorbiinis, kui tegemist on tõesti ainega, mida Euroopa Liidus ei ole lubatud, siis ei või seda lasti ka maha laadida aga sellega kaasnevad ka probleemid, sellepärast et äh, sõidu-, autod, mis lähevad sellele söödale järele, peavad tagasi pöörduma pärast seda, kui sellel teemal on väga palju survet avaldanud, on Euroopa Komisjon heaks kiitnud veel neli GMO toodet. sellise heakskiidu saamine võtab väga palju aega ja sellised tooted Ameerikas tulevad jällegi kogu aeg turele ja see probleem tõstatub meil ikka ja jälle. meil on mitmeid lina- ja puuviljatooteid, mis sisaldavad GMO-d mis, mis mistõttu saadetised, mis selliseid äh, variante sisaldavad, võidakse tagasi saada. ja me, me ei saa selline poliitika tekitab väga suuri probleeme äh, lihatootjatele eriti kui tootjat informeeritakse, et ta kasutab sööta, mida ei tohi kasutada, see tekitab äh, lihatootmissektoris põhjendamatuid kriise, ma sooviksin, et komisjon läheneks sellele probleemile palju praktilisemalt ja kehtestaks siis äh, GMO toodetele samasugused piirid, mis on kehtestatud teistele saada, saasteainetele. suur tänu, härra Lavia, kaks minutit Grazie, signor president eh.... suur tänu, proua president. lubage mul tänada proua volinikku antud analüüsi eest, kuid ma tahaksin rõhutada seda, kuidas osades tootmissektorites oleme me täna silmitsi kriisiga, mis eh, on ohtu seadnud eh, põllumajanduse täies mahus teatud piirkondades. ma räägin peaasjalikult siin kriisist, mis on äh, tabanud turumjahu tootjaid viimastel kuudel, turumjahu hi-, hinnad on äh, all äh, ja tootmiskulud ei ole kaotud nii et äh, tootmine on jäänud oluliselt soiku väga paljudes piirkondades vähenenud suisa kolmkümmend protsenti ja eriti äärealadel on see väga tõsine, kuivõrd ei ole võimalik pinnast kasutada millekski muuks. komisjoni esindaja rääkis puu- ja juurviljasektorist ja uuest äh, ühtsest äh, turukorraldusest, mille äh, puudujääk on selles, et ühistud peavad probleemi justkui lahendama, lahendama ja eelarve on selline, et sihtotstarbelisi vahendeid ei saa absoluutselt kasutada kriisiolukorras paindlikult selliste kriiside puhul, nagu me näeme täna. ja sellega me ei saa Ähm, talunike vajadustele vastata, näiteks kui on ökotootjad äh, sattunud löögi alla ja nii edasi ja nii edasi. Äh, jah, meie programmid aitavad väikeste kriiside puhul, kuid mitte selliste suurte kriiside puhul, nagu me elame läbi täna. sama kehtib muuseas ka näiteks oliivõli ja muude tootmissektorite kohta, kuid mulle tundub, et praegu on siiski oluline rõhutada seda ja kutsungi siinkohal üles komisjoni esitama paketti selliste meetmetega, mis oleksid piisavalt detailsed ja puudutaksid tervet põllumajandussektorit, mis erinevalt piimandussektorist äh, praegu absoluutselt erimeetmetele juurdepääsu ei ole saadud. suur tänu, härra Lavia. järgmisena Garcia Perez. Äh, suur tänu, äh, proua president, põllumajandussektor on läbi elamas täna samasuguseid probleeme nagu majandus laiemalt, meil ei ole aga olnud võimalust rääkida olukorrast. rääkinud oleme küll piimasektoris toimuvast, kuid väga paljud ongi meid juba hoiatanud selles, et see kriis puudutab ka kõiki teisi sektoreid, mitte ainult piimasektoreid. hinnad on all enamus kaubaartiklite puhul ja väga paljud talud enam ei suuda endale sissetulekut toota ja olukord on näidanud seda, et meil on tõsine ebatasakaal praegu nende inimeste vahel, kes äh, meie toiduahela tagavad, toidu ja tähendab, varustajate vahel on ka erinevused, me peame vaatama, milline on erinevate osapoolte läbirääkimisvõim ja nii edasi ja nii edasi, need on kõik väga olulised küsimused. ja veel on oluline see, et meie talunikud on sattunud eh, konkurentsi mõttes ebavõrdsesse olukorda, nad ei suuda praegu konkureerida teiste talunikega mujalt maailmast, kuivõrd tootmiskulud Euroopas on niivõrd kõrged, me peame leidma üldiseid lahendusi, mitte ainult liikmesriigide kaupa lähenema asjale. nüüd saab sõna härra Jaar suur tänu, ma olen väga tänulik, et me räägime täna sellest küsimusest ja et see ei jäta avalikkusele muljet, et kriisis on ainult piimandussektor, sest asjad ei ole niimoodi ja sellepärast on väga tähtis, et me räägiksime talunike olukorrast Euroopa Parlamendis. majanduskriis tabas väga raskelt ka talunikke ja mööd-, nüüd lõppev aasta on üks raskemaid aastaid ning talunikud ise on ka öelnud, et asi pole ammu enam nii hull olnud. meie tees on olnud väga palju puudusi, puudusi, eh, mida võib-olla oleks võinud ära hoida ja kriisid tavaliselt on inimeste endi tehtud kui me oleme kriisist, siis tuleb võimalikult kiiresti reageerida, sellepärast et igas kriisis on ka uued võimalused. mida tuleks teha? komisjon peaks äh, põllumajandusliku tasakaalustamatuse vastu midagi ette võtma ja seda kiiremini kui siiani tehtud. meil tuleb talunikele ette näha poliitiline raamistik selleks, et neil oleks võimalik turgu ise reguleerida. kolmandaks, äh, äh, tootjate ühistute äh, juriidilist positsiooni tuleb parandada, peale selle tuleks neil lihtsustada alternatiivsete energiaallikate kasutamist. üldiselt tuleks turureegleid lihtsustada ja viiendaks, me ei peaks rääkima mitte ainult bürokraatia vähendamisest, vaid seda tuleks lõpuks hakata ka tegema. seepärast minu üleskutse oleks, et kasutagem kriisis peituvaid võimalusi, see on nii meie jaoks tähtis kui ka meie talunike jaoks, me suisa võlgneme neile seda ja ma loodan, et kahe tuhande kümnendal aastal töötatakse välja meetmete kataloog, et seda teeb komisjon, et meil oleks siis võimalik vastutavas komisjonis sellest ka pikalt ja laialt rääkida. suur tänu, härra Jaar ja järgmiseks saab sõna härra Kapulas Santos, kaks pool minutit suur aitäh, president, volinik, ma tahaksin teid siin tervitada, väga hea on teid jälle näha siin meie hulgas, te olete oma ametiajal meie juures pidevalt käinud, ma tean, et komisjonis on praegu üleminekuaeg, aga kui jutt on põllumeestest, äh, siis äh, nemad ei saa arvestada poliitilise kalendriga, nemad ootavad oma probleemide lahendamist, nad tahavad, et me nende probleemidega tegeleksime. majanduskriis on äh, tabanud põllumajandussektorit väga rängalt ja seda mitte ainult piimandussektoris. nagu meediast võib mulje jät-, mulje jääda, ka teised sektorid kannatavad kriisi tagajärjel Äh, puuvilja ja köögiviljasektor, oliiviõlisektor, äh, teraviljasektor, kõigis nendes sektorites on viimastel kuudel olnud tõsiseid probleeme, samuti on äh, loomakasvatajatel olnud väga suuri raskusi ja kui jutt on puuviljadest ja köögiviljadest, siis selles sektoris võib olukord veelgi halveneda, sellepärast et turg on veelgi rohkem avatud Marokost tulevatele toodetele kooskõlas uue kokkuleppega, mille üle praegu läbirääkimised peavad, peetakse Euroopa Liidu ja Maroko vahel. viimase paari nädala jooksul on tõesti turgudest tulnud positiivseid signaale, nagu volinik ütles, aga eh, siiski ei saa olla eriti entusiastlik, arvestades seda, et Äh, õli, toiduõli hinnad peatselt kasvavad, vabandust, kütusehinnad kasvavad ja see põhjustab jällegi põllumajandustoodete hindade tõusu. Euroopa Parlament äh, kutsub komisjoni üles probleemidele lahendusi leidma, jätke kõrvale oma poliitiline kalender. talunikud ootavad parlamendilt, komisjonilt ja nõukogult selget sõnumit ja see asi peab meil tõesti olema täna päevakorral, ma loodan, et komisjon suudab talunikele saata selge signaali, eh, edastada neile seda infot, mida nad ootavad ja pakkuda välja vähemalt mingeid lühiajalisi meetmeid probleemide lahendamiseks. suur tänu, härra Kapolas-Santon ja nüüd härra eh, Fontaine, suur tänu, proua president, suur tänu, proua volinik, suur tänu, et te kuulate meid jällegi ära kahe tuhande seitsmenda ja kahe tuhande kaheksanda aasta hinnaarengud näitasid väga selgelt, kui haavatavad on tarbijad hindade osas ja kahe tuhande üheksandal aastal jõudis see kriis ka talunikeni, sellepärast et talunikke ja põllumajandussektorit peeti tihti jätkusuutlikuks, kuid tegelikult see nii ei olnud, sellepärast et kahe tuhande seitsmendal ja kahe tuhande kaheksandal aastal olid nad teinud suuremaid investeeringuid, kui oleks pidanud võib-olla tegema. Te olete mitu korda avaldanud oma soovi, et me ei sekkuks rohkem kui siiani turu reguleerimisse kuid viimased kakskümmend aastat on väga selgelt näidanud, et põllumajandustooted ähm, on suures osas äh, toiduained ja et meil on vaja tagada hinnastabiilsus. see on tähtis tarbijate jaoks, sellepärast et äh, tarbijate sissetulekud ju ei muutu ja peale selle tuleb neil pidada ülal ka peret ja kulud peavad olema planeeritavad siis investeeringud on väga tähtis, et talunikel oleks võimalik investeerida. me peaksime kõiki ahela erinevaid osasid arvestama, ka neid, kes seisavad äh, kolmandas või neljandas reas ehk on siis äh, toiduainete toostmises äh, kolmandas või neljandas etapis alles proua volinik, kas teie olete näinud mingit meedet, millega tulevikus olukorda parandada? suur tänu, kolleeg Tantan ja nüüd saab kolleeg Tots sõna, palun. suur tänu, proua president ja suur tänu, proua volinik, et tulite taas kord meie debatti kuulama ma tahaksin välja tuua mõned küsimused, mis Põhja-Iirimaal on põllumajandustööstuses viimastel kuudel teravalt esil olnud. Te võib-olla, proua volinik, olete lugenud, et Kalmara maakonnas on viimastel nädalatel suureks probleemiks olnud üleujutused. see on viinud tõsiste raskusteni põllumeeste jaoks nimelt eh, neil ei ole lihtsalt praegu juurdepääsu põldudele ning varudele, kuivõrd eh, teed on kinni pandud, eh, teed on üle ujutatud, sademed on väga suured, neil ei ole olnud võimalust ka põld, põldudel töötada ja me tõesti tahaksime, et komisjon selle probleemiga tegeleksid ning vaadata, kas oleks võimalik otsetoetusi anda selle sektori põllumeestele. lisaks sellele me tahaksime, et te keskenduksite ka kartulitootjatele Põhja-Iirimaal. paljud kartulitootjad on minu poole pöördunud, kuivõrd nad on saanud tõsise löögi tänu sellele, et äh, sademed on viimastel nädalatel olnud tõesti väga suured. Nad on väga mures äh, sellepärast, et äh, nad ei saa kartuleid maast teemat äh, üles võtta ning äh, kuivõrd äh, talv on kiiresti peale tulemas, kardavad nad, et neil läheb saak raisku. ja põllumajandustööstuse jällegi üks sektor, mis siis Põhja-Iirimaal on tõsistes raskustes. alles hiljuti kohtusin samuti mitme munatootjaga Eh, talunikud, kes eh, praegu eh, muudavad siis seda, kuidas linde hoitakse ja puure vahetavad välja. Nad on teinud ettepaneku, et jällegi ei tehtaks uusi nõudeid lähiajal linnupuuride osas ja ma tõesti paluksin, et komisjon sellega tegeleks. suur tänu, kallid kolleegid ja järgneb nüüd avatud mikrofoni osa tänasest arutelust so. sõnasoovijaid on seitse ja ma paluksin kõikidel kolleegidel pidada kõneajast kinni. nimelt üks minut on teie kõneaeg, nii et kõik saaksid sõna. esimene kõneleja. härra Silvestris proua volinik, olukord on tõesti väga halb ja midagi tuleb ette võtta. Apulias kasvatatakse põhiliselt oliive ja toodetakse oliiviõli oliivi ja oliiviõli hind on langenud väga palju ja talunikud on suures kahjumis. oliiviõli toob endaga kaasa talunike surma ja sellepärast on Apuulia talunikud tulnud tänavatele demonstreerima ja protesteerima meil on vaja kiireloomuliselt vastu võtta meetmed, meil on vaja piimafondile sarnaselt ka köögivilja ja oliivide jaoks fond luua, sellepärast ma kutsun komisjoni üle ja äh, üle oliiviõli määrust äh, muutma on terve rida pettusi, millesse on kaasatud ka suured kaupluseketid oliiviõli müümise osas, erinevaid oliiviõlisid segatakse kokku ja neile pannakse valed sildid peale. suur tänu, proua Köstinger, üks minut, palun. proua volinik, suur tänu teie ettekande eest, seda praegusel väga hetk, väga tähtsal hetkel, kus turgude olukord on pingeline. Te rääkisite ka põllumajandustoodete langenud nõudlusest. väga tähtis on, et me siin nüüd midagi ette võtaksime ja nõudlust suurendaksime. komisjon peab rohkem kui varem äh, kiiresti tegutsema ja mõjuvaid samme ette nägema. ma olen veendunud sellest, et just toiduainete tööstuses, mis on väga tundlik valdkond, on meil vaja turu sekkumismeetmeid, meil tuleb hoolitseda põllumajanduse kõrval ka maastikukaitse eest, maastik on äh, allikas, mida ei ole võimalik hiljem taastada, nii et sellepärast on meil vaja jätkusuutlikke meetmeid. suur tänu, proua Köstinger, härra Tarabella, palun. proua president, suur tänu. president, proua volinik, suur tänu selle eest, et selgitasite hindade küsimust erinevates valdkondades ja teie ettepanek on, et me peame olukorral silma peal hoidma ja tegutsema siis, kui on vaja. Te rääkisite sellest, et hinnad tõesti on väga kõikuvad praegu ja et talunikud on justkui vaenlasteks tehtud ja seega mina arvan, et miks me ei peaks hakkama hindu reguleerima läbi oma poliitikate. see on väga-väga oluline tulevikus võib-olla peaks meil olema mingisugune hindade seireagentuur paigas ning samuti ka marginaalide seireagentuur selleks, et äh, tootjad, toidutöötlejad äh, ja edasimüüjad saaksid pirukast kõik võrdse tüki, sellepärast et ähm, praegu äh, tootjad töötavad kahjumiga, ülejäänud kasumiga ja see muidugi on tugevaks löögiks kohalikule põllumajandusele näiteks äh, Chicagos on hinnad reguleeritud, nii et miks mitte seda teha ka siin. suur tänu, proua Gutierrez, üks minut. Äh, suur tänu, proua president, proua volinik. ma olen äh, tõsiselt mures, kuivõrd meil on puudu koordineeritusest põllumajanduse jätkusuutlikkuse osas. miks, kui me räägime autoriseerimisprotsessist, mis on äh, Äh, käibel äh, Lõuna-Euroopas äh, niivõrd keskkonnakahjulik. miks me näiteks maksame selle eest, et oliiv, oliivipuud üles tõmmatakse, ma ei saa aru, ja, ja meie kaubanduskokkulepped Marokoga jah, meie ühtne välispoliitika on küll väga tore, kuid see peab kaitsma ka meie mm, inimesi ja Marokoga taolise lepingu sõlmimine surub põlvili meie talunikud ja äh, Maroko talunikud ju teatavasti ei järgi samasuguseid tervishoiu ja hügieeninõudeid, nagu meie talunikud peavad järgima. kuidas me saame lubada sellisest riigist äh, toodete sissetoomise, kuivõrd me teame, et kvaliteet on halvem? härra Klatfelder järgmisena, palun rendkvül fontos hogy beszélünk az mezőgazdasági. suur tänu proua president on väga tähtis et me just praegusel hetkel räägime erinevate sektorite kriisist sest äh, avaldatud on mitmeid plaane selle kohta kuidas pärast kahe tuhande kolmeteistkümnendat aastat tagada põllumajandussektori toetused mõelgem sellele millised tagajärjed olid viimase aja liberaalsetel meetmetel. meil tuleb nendest näidetest õppida, ärgem tehkem samu vigu. põllumajandussektori kulud võib-olla suurenevad tulevikus, aga meil on põllumajandust vaja, sellepärast et üha rohkem inimesi maailmas nälgivad. talunik kodanikud sooviksid, et me räägiksime lihtsustustest ja isegi kui me seda tegeme, teeme, ikkagi muutuvad asjad raskemaks. nähakse ette uusi meetmeid, need meetmed aga suurendavad kulusid, ärgem unustage, et kolmandatel riikidel ei ole võimalik neid suuremaid kulusid maksta, peale selle suureneb ka energiavajadus ja CO2 heitmed. suur tänu, proua Katrin Pahv, palun! kõnelejal ei ole mikrofoni uh,. Makro. komisjonspresident Barroso hat suur tänu, härra Barroso ütles arutelul tema juhiste kohta, et jätkusuutlikkus ja bioloogiline mitmekesisus on tema järgneva ametiperioodi jooksul üks tähtsamaid küsimusi. härra Barroso peab nüüd kõikidest poliitikavaldkondades need eesmärgid ka ellu viima, otse loomulikult ka põllumajandussektoris. ja ma tahaksin täna siin teid üles kutsuda neid meetmeid ka toetama ja esmalt ka välja töötama, selleks et meil oleks võimalik bioloogiline mitmekesisus ja jätkusuutlikkus tagada. suur tänu! suur tänu, härra Kelly, üks minut. Eh, merci Äh, suur tänu, härra president. ma tervitan äh, seda arutelu. paljud probleemid on juba üles tõstatatud ja paljude nende osas pole midagi teha. Äh, teiste puhul aga on teha nii mõndagi. eriti on siin räägitud ülereguleerituse problemaatikast ja väga paljud talunikud üle terve Euroopa Liidu on sellele viidanud on räägitud äh, ka GMO-dest, äh, ka räägiksin mina sellest, äh, vaja on tegutseda, kuid üks valdkond on ka eluskarja eksportimine. nimelt on see, et me paneme paika sel-, probleemiks piiravad määrused, eriti talunike jaoks, kes eluskarja ekspordivad. näiteks nagu Iirimaal on väga tavapärane ja võib-olla oleks huvitav võrrelda rahvasaadikute reisikavasid Äh, loomatransportijate reisikavadega ja võib-olla tõesti rahvasaadikute stressitasand on teinekord kõrgem, aga mitte tavaliselt äh, ja minu meelest me ei peaks siin hakkama üle reguleerima. suur tänu, härra Kelly. Äh, kõiki peaks muidugi julgustama rääkima paljusid rahvus, oma rahvuskeeli, te alustate oma kõnet öeldes eh, mercy ehk eh, siis eh, andke almu, kõneleja tahtis öelda merci prantsuse keeles, mina olen aga kreeklane, ütleb härra president ja kreeka keeles aitäh on hoopis teistmoodi. aga läheme edasi aitäh, president, olukord põllumajandussektoris on tõesti muret valmitav, valmistav ja ma ütleksin isegi, et talumatu. on lubamatu talunikule veel rohme, rohkem survet avaldada, see kri-, lõhe selle vahel, mida nemad teenivad ja millised hinnad turul kasvab pidev, pidevalt. igasugused assotsiatsioonilepingud on lihtsalt utoopilised, praegu meil on, meil on probleem Marokoga näiteks, Maroko tomatitega I, väga paljud inimesed on aru saanud, et tegemist on äh, tõesti absurdsusega, reeglid äh, ei kehti võrdsel määral kolmandatest riikidest tulevatele tootmetele, toodetele. Äh, samuti meetmed, mis on praegu vastu võetud seoses banaanisektoritega, mõjutavad väga negatiivselt meie banaanitootjaid. olukord põllumajandussektoris on praegu väga ebakindel Eh, tihtipeale põllumajandusega tegeletakse just äärepoolsetes piirkondades ja seal on põllumajanduse tulevik eriti ebakindel. talunikud soovivad põllumajandusega tegeleda, aga iga päev on nende teel üha rohkem raskusi ning komisjon peaks sellest lõpuks ometi aru saama, aitäh! härra Dorfmann, üks minut, palun härra president, proua volinik, kallid kolleegid, tõesti, praegusel hetkel väga paljudes põllumajandussektorites on kriis ja põhjusi on väga palju. üheks põhjuseks on kindlasti põllumajanduspoliitika vi-, viimastel aastatel toimunud liberaliseerimine. mõelgem ühisele põllumajanduspoliitikule, kui me erinevad turvavõrgustikud äh, välja lülitame, siis otse loomulikult olukord eba, muutub järjest ebastabiilsemaks ja sellepärast on väga tähtis, et me nüüd sellele ebastabiilsele olukorrale leiaksime lahenduse ja mõtleks, kuidas meil oleks võimalik põllumajanduspoliitikat üle vaadata. me peaksime mõtlema, mida teha hinnakõikumiste vastu. pärast seda, kui nüüd jõustus Lissaboni leping, saime meie Euroopa Parlamendina ülesande aktiivselt ühiselt midagi ette võtta. põllumajandusministrid kohtusid Pariisis. jah, on tore kõik see, mis nad seal vastu võtsid, kuid ma arvan, et meil tuleb minna kaugemale. meil siin Euroopa Parlamendis on ülesanne talunikele oma uut rolli näidata ja me peaksime neile välja töötama lahendusi jätkusuutlikumaks põllumajanduspoliitikaks tulevikus. suur tänu. ja nüüd saab arutelu lõpetuseks äh, komisjoni nimel veel kord sõna volinik Fischer-Böll. aitäh, president. ma püüan vastata mõningatele küsimustele, mis esitati, aga mulle tundub, et tänane arutelu näitab selgelt, et on ühine arusaamine selles osas, millised on need raskused, mis meie põllumajandussektori ees täna seisavad. kõigepealt olin ma pisut hämmeldunud, kuuldes, et me oleksime pidanud põllumajandussektorist turvavõrgu ka kaotama. tegelikult asi ju niimoodi ei ole, see turvavõrk on meil endiselt olemas olukordade jaoks, kus talunikud vajavad toetust. meil on olemas selline turvavõrk, meil on olemas otsetoetused, see on täie-, täiesti olemas samuti on meil olemas äh, erinevad interventsioonimehhanismid, eraladustamine, äh, eksporditoetused ja nõnda edasi. ja me saame neid kõiki kasutada, kui me peame vajalikuks nende meetmete kasutusele võtmise. mis puudutab lihtsustamist, bürokraatia ma olen teiega täiesti nõus, et me peaksime püüdma olukorda talunike jaoks kergendada ja seetõttu kolmapäeval nõukogu kohtumisel esitan ma nõukogule mõned ettepanekud dereguleerimise osas, mida siis nõukogus tuleks ähm, arutada, tegemist on üheksa erineva ettepanekuga Äh, osad nendest on poliitilisemad laadi, mis suudut-, puudutavad perioodi pärast aastat äh, kaks tuhat kolmteist, aga ma olen täiesti kindel, et need ettepanekud pakuvad teile kõik huvi. Äh, nendele, kes tõstatasid GMO-de teema, ma ütleksin, et ma jagan täielikult teie seisukohta, ma leian, et on oluline, et me leiaksime lahenduse tehnilisel tasandil ja ma loodan, et järgmine komisjoni koosseis sellealase ettepanekuga ka välja tuleb. tõepoolest, Euroopa Liit on põllumajandustoodete suurim importija, aga samas on Euroopa Liit ka suurim põllumajandustoodete eksportija. seda sellepärast, et Äh, meil on äärmiselt head tooted, Euroopa tooteid peetakse kõrgekvaliteedilisteks äh, äh, muude riikide turgudel ja seetõttu seisukoht, et me peaksime nüüd hakkama oma tootmist kaitsma, kahjustaks meie põllumajandussektorit me peame olema eksporditurgudel nähtavad ka edaspidi ning ma arvan, et tulevikus ja ma loodan, et Euroopa Parlament mind selles osas täiesti toetab, tulevikus meil on vaja rohkem, palju rohkem raha selleks, et reklaamida meie kõrget kvaliteetseid tooteid uutel turgudel. ma arvan, et selles valdkonnas me saaksime veel palju-palju rohkem ära teha, aga selleks on meil vaja teie toetust. siis, mis puudutab Äh, reguleerivat raamistikku äh, keegi ei kasutanud küll otseselt seda sõnakombinatsiooni, aga sellele ilmselt paljud kõnelejad viitasid. täna on talunikel juba võimalik äh, sõlmida leping näiteks tööstuse või meieriga teatud koguse osas kindla hinnaga see on juba täna võimalik, talunikud saavad seda juba täna teha ja te teate, et äh, piimanduse kõrgetasemelises töörühmas me oleme äh, vaadanud neid viise, kuidas saaks seda süsteemi veelgi paremaks muuta. liigilise mitmekesisuse osas ma olen täiesti nõus, et see on oluline valdkond ja seetõttu me lülitasime selle valdkonnaga nende uute väljakutsete hulka Äh, kui me rääkisime põllumajanduspoliitika läbivaatamisest novembris kaks tuhat kaheksa niisiis, see on äh, meie jaoks prioriteetsel kohal ja ma olen täiesti nõus nende märkustega, mida lugupeetud saadikud sellel teemal tegid. meetmetest kõneldes tahaksin öelda, et me saame kasutada kõiki neid meetmeid, mis meil hetkel olemas on, aga uued algatused Äh, ei saa tulla praeguselt komis-, komisjonilt. Äh, ma olen kindel, et te olete äh, sellest probleemist teadlikud ja ma loodan, et uus komisjoni koosseis hakkab tegutsema üsna peatselt. siis mul on väga hea meel teada, et Euroopa Parlament on nüüd väga oluline äh, partner põllumajanduspoliitika osas tulevikus, Lissaboni leping on sisse viinud kaasotsustamismenetluse selles valdkonnas ja mitte ainult puhtalt põllumajanduslikel teemadel, vaid ka eelarve küsimustes. niisiis, see on valdkond, kus teil on tohutu suur mõjuvõim ja tohutud võimalused eelarvelised võimalused põllumajandussektorit toetada pärast aastat kaks tuhat kolmteist ja ma võin teile öelda, et äh, tulevikus ma küll ei ole enam sellel ametikohal, aga ma hoian asjadel silma peal. aitäh, president. suur tänu, proua volinik, sellega on arutelu lõppenud ja nüüd tuleme järgmise päevakorrapunkti juurde, mis puudutab suulist küsimust Doha arengukava eesmärkide kohta pärast WTO seitsmendat ministrite konverentsi. kõigepealt saab sõna härra Mureda viieks minutiks